de... Prezentim. Uppsala. Ah, thank you. Okay. Okay. So let me just... Microphone. lugupeetud kolleegid, palun istuge ja me alustame hääletusega. kolleegid, palun istuge oma kohale. I will start with the voting procedure in ten seconds. alustan hääletusega kümne sekundi pärast. head kolleegid, mul on enne hääletust veel kaks äh, teadaannet. esimene. palun, kolleegid, istuge, et me saaksime jätkata. esiteks äh, olen äh, saanud ECR fraktsioonist taotluse seoses muudatustega komisjonide ja delegatsioonide koosseisus ja need on selle istungi protokollis, seni ei ole vastuväidet olnud, seega on need heaks kiidetud. teine teadaanne eh, eh, kooskõlas eh, kodukorra punktis sada viiskümmend kaks punkt kahega teeme ettepaneku kolmapäevasesse päevakorda viia sisse järgmise muudatuse.